Good, good morning. tere hommikust. Good, good morning everybody. tere hommikust kõigile. palun istuge oma kohtadele. meil seisab täna ees üsna pikk hääletus, nii et, et me peame alustama nii kiiresti kui võimalik. palun istuge oma kohtadele okay. niisiis, kui keegi soovib äh, kõnelda, siis te võite seda teha, aga palun väljaspool seda ruumi. ja nüüd alustame hääletust, tere hommikust kõigile. ja eriti äh, tahaksin tervitada kalanduskomisjoni delegaate, kes on äh, kohal siin, et ühiselt hääletada Äh, väga tore on teiega koostööd teha ja nüüd annan sõna härra Matule. aitäh, esimees. ma tahaksin lihtsalt äh, tänada teid selle eest, et lubate meil siin olla, meil on väga hea meel siin olla. ja Äh, tahaksin tervitada kõiki naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmeid. ma loodan, et see ei ole sugugi meie viimane ühiskoosolek. alanduskomisjoni jaoks on küll esimene kord, kui me teiega ühist koosolekut peame, aga meie äh, pädevused mitmeski valdkonnas kattuvad. meil on väga palju tööd ees, nii et asume kohe hääletama. aitäh! aitäh! ja küsiksin kõigepealt, kas mõni raportööridest soovib sõna võtta? härra Romeva ei soovi. härra Romeva, te ei soovi sõna võtta, ei soovi? siis alustame hääletust. muudatus kolmteist, kes on poolt, palun andke märku. erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuusteist osade kaupa hääletus, esimene pool, osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame teist osa kontrollima, hääletus on alanud ja muudatus kuusteist, teine osa hääletus on lõppenud. kas kellegi hääletusmasin ei tööta? proovige veel, hääletus on alanud muudatus kuusteist teine osa. näib, et nüüd on kõik korras. üks rohelistest on üle. üks roheliste fraktsiooni liige, palun ärge hääletage. oodake üks hetk, palun mulle, mulle tundub, et äh, nüüd on äh, asi korras, tegelikult meil on valesti arvutatud, et me hääle, me hääletame ju koos kalanduskomisjoni liikmetega, aga me oleme ainult naiskomisjoni liikmeid lugenud. niisiis, üritame kolmandat korda hääletada, hääletus on alanud. palun hääletage. ja nüüd on hääletus lõppenud me tegime nalja, nüüd on neljas kord hääletus avatud. hääletus on lõppenud. nii. ei, veel ei ole lõppenud. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd me teame ka, kuidas hääletusmasina nuppe vajutada muudatus seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kohta on suuline muudatusettepanek, kõigepealt pean küsima, kas keegi on sellele vastu. jah, mina olen sellele vastu. et, et minu, minu saadik on vastu, mina olen assistent, jah aga vähemalt kaks saadikut peab olema vastu ja kuna meil on nüüd ühiskoosolek, siis peab neli olema vastu. kas keegi on veel vastu? siis ma leian, et me peame hääletama suulist muudatusettepanekut. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me kontrollime muudatust kaheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa teine osa langeb ära niisiis muudatus kakskümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis, poolt, vastu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 vastu, erapooletud. kes on kümne poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame seda kontrollima, hääletus on alanud, muudatus üksteist. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, jah, palun. Äh, esimees, kas te võiksite palun kontrollida kahtekümmend viit ja kahtekümmend kuut? Te palusite hääletada kahekümne kuue üle, siis tegite vea, ütlesite, et hääletame kakskümmend viis ja ma ei ole kindel, et me hääletasime õigesti. hästi, hääletame veel kord kahtekümmend viit ja kahtekümmend kuuta. selleks, et kõik kindel oleks, me kontrollime kahtekümmend viit, hääletus on alanud, muudatus kakskümmend viis. nüüd on hääletus lõppenud ja nüüd kontrollime kahtekümmend kuut, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. see, mõlemad võeti vastu. ja nüüd lõpphääletus kogu resolutsiooni üle, teeme seda elektrooniliselt, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. õnnitlused raportöörile. niisiis, suur aitäh kalanduskomisjoni liikmetele, et osalesite sellel hääletusel. Mikhail? Yes. Hi, um, Parvanova Bye. would like Thank to make you. a short Go statement just yes, before yes. the vote, just for you to know.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 okay, dear colleagues. kallid kolleegid, me jätkame nüüd hääletust ja loomulikult alustame proua Parvanova raportiga, mis puudutab naistevastast vägivalda. enne kui me alustame, on mul mõningad märkused hääletusnimekirja kohta. ma viin seda hääletust läbi natuke aeglasemalt, sellepärast et hääletus on keerulisem ja siis on teil aega aru saada, mida me täpselt hääletame. ja kui ma ütlen midagi, mis tundub teile imelik, siis äh, katkestage mind kohe ja öelge, et midagi on valesti. tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. leheküljel seitse kompromissis kaheksateist öeldakse minna muudatusettepaneku sada neliteist juurde, see ei ole õige. me läheme libe üheksa juurde hoopis. niisiis, mitte sada neliteist, vaid libe üheksa. nii, teine lehekülg neliteist lehekülg neliteist lõpus, lehekülje lõpus äh, kompromiss kuus. siin on öeldud, et äh, minna muudatuse nelikümmend kolm juurde ja see ei ole ka õige. nelikümmend viis on see muudatus, mille juurde tuleb edasi minna. niisiis, nelikümmend viis on järgmisel leheküljel kohe ja siin on kirjas, et tuleb jätkata muudatusega nelikümmend kolm, aga tegelikult jätkame neljakümne viiega siis see on lehekülg neliteist, tegemist on kompromissiga kuus ja siin kommentaarides öeldakse, et kui see vastu võetakse, siis jätkata muudatusega nelikümmend kolm, aga tegelikult tuleb jätkata muudatusega nelikümmend viis. ja viimane asi on tehniline osade kaupa hääletus libe viie osas, see on viimasel leheküljel ja see osadeks jagamine on tehtud valesti. teine osa ütles, kutsub liikmesriike üle koheselt ratifitseerima konventsiooni ja seal esimene osa lõpeb ja siis hakkab juba teine osa hääletusnimekirja viimasel lehel on see, ütleb esimees. It's the, in, the, in the text, you know, see, in the text really in the end. see on seal teksti osas, päris viimasel leheküljel. You probably even haven't noticed. Te isegi ei ole seda lehekülge veel märganud, see on kakskümmend viis. niisiis leheküljed seitse, neliteist ja kakskümmend viis ja nüüd annan sõna raportöörile proua Parvanovale aitäh, esimees, mina tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kõike, kes selle raporti kallal töötasid. meie jaoks oli tegemist üsna väljakutsuva ülesandega, sest et esimest korda tegeleb meie komisjon sellise õigusloomealase teemaga kõik aitasid meid ja tänu variraportööridele ja sekretariaadile õnnestus meil see töö ära teha. ma loodan, et see raport osutub edukaks ning selgituseks tahaksin veel öelda, et ärge Äh, kaotage, ärge sattuge meeleheitesse, kuna hääletusnimekiri on väga keeruline. põhjuseks on menetlus, meil on kõigepealt resolutsioon ja siis lisad. asi on natuke keeruline võrreldes meie varasemate raportitega, niisiis, et ärge sattuge meeleheitesse, et neid miinuseid on siin hääletusnimekirjas palju. see mitte ei tähenda, et need asjad ei oleks kooskõlas selle raporti filosoofiaga, vaid lihtsalt sellepärast, et nad on mujal teistmoodi sõnastatud. nii et, et et kõik need miinused on ühel või teisel moel juba teistes kohtades sees lihtsalt äh, tegemist on sellise väga veidra hääletusnimekirjaga ja äh, ma vabandan selle eest, aga kõik, mis vaja, on siin sees, tegemist on meie komisjoni väga jõulise seisukohaga, mis on kooskõlas kõigi meie varasemate seisukohtadega samas küsimuses, aitäh! aitäh ja nüüd alustame siis hääletust ning alustame muudatusega kaheksakümmend seitse kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et me peame seda kontrollima. hääletus on alanud, muudatus seitsekümmend viis. hääletus on endiselt avatud, kolm inimest pole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatus seitsekümmend kuus ja siin on suuline muudatus, kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole? siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. hääletame uuesti, seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend langeb ära kompromiss kuusteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd libe üksteist, seda me ei hääleta, nii et muudatus kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei olnud päris selge, nii et, et kontrollime muudatust kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. libe viisteist. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada kakskümmend seitse langeb ära ja libe neliteist järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et me peame seda kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud libe viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame seda kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on selgelt vastu võetud muudatus üheksakümmend. kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame muudatust üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, ka suuline muudatus, kas keegi on selle vastu? ei ole, siis hääletame muudatust kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, seda me ei pea hääletama, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme siis muudatuse üheksakümmend seitse juurde. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümmet ei hääleta, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud,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 sada kolmkümmend poolt, vastu er,. me peame vist kontrollima sada kolmekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt,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 nüüd muudatus sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime kindluse mõttes, niisiis hääletus on alanud sada kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuusteist, seda ei hääleta, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisel lehel kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis järgmine lehekülg, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kümme, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena suuline muudatusettepanek seitsmekümne nelja kohta, kas kellelgi on vastuväidet, ei ole, siis hääletame, niisiis seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm ja neli on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist langeb ära, nüüd üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu. mulle tundub, et me peame seda kontrollima, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud äh, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus. teeme seda elektrooniliselt ja hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja vastu võetud, suur aitäh ja õnnitlused raportöörile. väärtusega. seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele. raportöör on Meri Hanipool. And uh, we ja selles raportis, selles dokumendis on teatud küsimusi, mis muutsid hääletusnimekirja koostamise väga keeruliseks seetõttu on siin tegelikult mõned asjad veel puudu, aga me tegeleme sellega ähm, hääletuse ajal. ma äh, seletan siis näiteks kaks muudatusettepanekut on sisse lipsanud äh, ühe ja sama numbriga ja mõned äh, suulised ettepanekud on puudu, aga need on sellised probleemid, mille me lahendame jooksvalt ja teatud, teatud kohtades on nii, et me hääletame ainult siis, kui kompromissettepanek läbi ei lähe, nii et meil ei olegi põhjust seda arutada, enne kui me jõuame sellisesse olukorda nüüd äh, annan ma sõna proua Hannibal, kes on raportöör. jah, äh, ma teen väga lühidalt. ma tahan öelda lihtsalt seda, et meie äh, debatt oli väga konstruktiivne ja ma tänan kõiki, kes osalesid, ma tänan ka kõiki variraportööre, kõiki, kes olid väga abivalmid ja koostöövalmid. ma arvan, et nüüd me tõesti võime hääletada sellepärast et tegemist on väga tähtsa teemaga ja ma tõesti tahaksin, et see raport läbi läheks, et me ei kaotaks, nii et äh, me peame hääletama, et oleks võimalik äh, selle mandaadi jooksul äh, see küsimus ka täiskogule saata. aitäh kõigile, kes on osalenud. okei, okei. mis siis Cornelis? proua Cornelis, Cornelissen? jah? mina saan aru nii, et kolm fraktsiooni on taotlenud hääletuse edasilükkamist sest hääletamisnimekiri on tõepoolest üks suur segadus. ühtegi suulist ettepanekut siin praegu sees ei ole. juba ütlesite, et äh, on identseid muudatusettepanekuid, kuid tegelikult need ei ole identsed. teisalt mõningaid ettepanekuid on esitatud äh, kaks korda ühes ja samas nimekirjas. nii et äh, kõigepealt võiksime me hääletada selle üle, kas me lükkame edasi või mitte. ECR, Rahvapartei fraktsioon ja Rohelised on juba palunud, et see küsimus edasi lükataks, et see raport edasi lükataks ning samuti on seda palunud kuue raportöör, variraportöör täpsemalt. sotsiaaldemokraadid ja kuue tervikuna on öelnud, et nad tahaksid, et see küsimus äh, võimalikult kiiresti täiskogule läheks, ALDE kohta ma ei tea, aga aga arvamused on äh, väga erinevad. kodukorraline märkus, et äh, võib-olla lükkame selle raporti arutelu hoopis edasi, jah, ma pean selle tõstatama. kas on veel kedagi, kes tahaks praegu midagi öelda? proua Janaku Taatis. jah, tõepoolest, ma tahaksin midagi öelda. mina olen sellisest äh, fraktsioonist, kellel on olnud äh, lahkarvamusi, sest me pidime selle küsimusega väga pingeliselt töötama, kuid hääletamisnimekiri on nüüd valmis ja Meeril on õigus, et kui me praegu ei hääleta, siis äh, selle parlamendi koosseisu jooksul tegelikult selle küsimusega ka tegeleda ei jõua. kahtlemata on selles tekstis vigu, aga tegemist on omaalgatusliku raportiga ja olgu need vead seal sees, mina võtan oma vastu, vastu, vastuhääle tagasi suur tänu! mina tahaksin teile kõigile öelda, et eile oli koordinaatorite koosolek, seal mingisuguseid selliseid märkusi küll kuulda ei olnud. kuidas me saaksime nüüd vastu võtta mingi otsuse, et me seda ei hääletagi, kui eile seda ei arutatud? ei, austame ikka raportööri, kes on oma töö ära teinud, see töö on väga hästi tehtud ja austame ka kõiki neid kolleege, kes on äh, andnud oma panuse. me peame hääletama, sest muidu tõesti me enne valimisi ei jõua seda täiskokku saata ja see on väga oluline raport, nagu muidugi paljud teisedki. proua Suber. kuue NGL-i nimel ütleksin ma seda, et meie toetame selle hääletuse toimumist me äh, toetame seda, et seda raportit hääletatakse, minu meelest midagi uut siin praegu öeldud ei ole, me teame, et hääletusnimekiri on keeruline, aga me võiksime peale hakata hääletada ja me saame hakkama. eile oli meil tegelikult juba oma fraktsiooni hääletusnimekiri olemas, kui meie saime hakkama, saavad ka kõik teised. mis siis Parvanova? proua Parvanova? suur tänu koordinaatorite koosolekul oli see küsimus väga keeruline, mis sellele pealkirjaks panna, sellele raportile, mis sinna sisse panna ja nii edasi ja lõpuks me jõudsime kokkuleppele. oleks väga kahju, kui mingitel tehnilistel põhjustel algaks uus arusaamatus ja me ei hääletakski, ma arvan, et me peame hääletama ja selle täiskogule saatma sest äh, tegelikult oleme me juba teinud äh, vajalikud äh, kompromissid, kuigi on küsimusi, mida ei ole võimalik lõplikult lahendada, kuna arvamused on niivõrd erinevad. ei ole mõtet seda vastasseisu jätkata ja enda komisjoni nõrgendada. Eh, ja proua Jimenez, suur tänu. mina nõustun teiste koordinaatoritega me oleme juba jõudnud kompromissideni. raportöör on väga palju pingutanud, et saavutada kompromisse väga keerulistes küsimustes. meie ametiaeg parlamendis hakkab otsa saama, nii et kindlasti me peaksime hääletama. ja ma olen nõus muidugi ka nendega, kes räägivad, et meil on tehnilisi probleeme, jah on, aga ma usun, et neist, neid ei ole nii palju, et peaks hääletuse edasi lükkama. nii et äh, kuigi mul on äh, ka teatud ähm, negatiivseid arvamusi, leian ma siiski, et me peaksime hääletama. mitte tehniliste probleemidega tegelema. jah, ma arvan, et tegemist on ajaloolisest, ajalooliselt olulise raportiga ja et me ei tohiks seda ajaloolist hetke käest lasta, me peame praegu hääletama. mis sest teil on? proua Tervo? jah, mina isiklikult arvan ka, et me peame praegu hääletama, aga äh, tahaksin äh, esitada äh, rahvapartei variraportööri seisukohta, kes leiab, et äh, see raporti hääletus tuleb edasi lükata, sellepärast et siin tõesti on tehnilisi probleeme, teatud muudatusettepanekud saabusid liiga hilja, aga tegemist on väga olulise raamatuga, raportiga, seetõttu mina leian, et tuleb kohe hääletada. okei okay, eh.... olgu jah, on tulnud ettepanek lükata hääletus edasi, seetõttu pean ma panema selle ettepaneku äh, ka hääletusele, sest see ettepanek on esitatud. kes on selle poolt, et edasi lükata hääletamine? vastu? seega ettepanek on tagasi lükatud ja me hääletame täna. ja seega me asume hääletamise juurde, aga me teeme seda aeglaselt, sest siin on tõesti asju, mida ma pean selgitama hääletamise jooksul. nii et ma proovin rääkida veel aeglasemalt, kui ma olen öö, siin viimasel ajal rääkinud. me alustame kompromissiga neli. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud seega läheme kohe kuuekümne kuue ja kuuekümne seitsme juurde. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, jah, muidugi me kontrollime, kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seega kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt vastu. seda peame. jah, seitsekümmend viis, siin on ka suuline parandusettepanek, kas keegi on sellele vastu? ei, siis me hääletame seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend seitse, poolt, vastu, era-, seda peame kontrollima. seitsekümmend seitse hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. alati on kolm, kolm liiget, kes ei hääleta üldse või on nad unustanud kaardi panna masinasse sellega peame vist ka arvestama. igal juhul tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üheksa. ei, seda, seitsekümmend kaheksat me ei hääleta. sellepärast, et see langes ära, sest kompromiss kuus võeti vastu. seitsekümmend kaheksa oli siin ülevalpool, see langes. nii et äh, liigume edasi seitsekümmend kaheksa on hõlmatud kompromissettepanekus kuus. sellepärast ta langeb ära, kui kompromiss kuus võetakse vastu. nüüd seitsekümmend üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. seega edasi kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kompromiss üheksa, äh, vabandust, ütleb esimees, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kuus kaheksakümmend kuus langeb ära, kui kompromiss kaheksa vastu võetakse, seega kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kümme, me kontrollime seda, hääletus on alanud. kompromiss kümme. ja hääletus on lõppenud. sa ütled, et siin on kolm liiget, kes ei saa hääletada? ahaa, mitte et nad ei hääleta, vaid nad pole kohal. see muudab asja. seega on kompromiss kümme vastu võetud ma arvasin, et ruumis on kolm isikut, kes ei saa hääletada, sest nende masinad ei tööta. nii see pole. seega kümme on vastu võetud. ja edasi eh, muudatus üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu. seda kontrollime elektrooniliselt, üheksakümmend kaks, elektrooniline hääletus. ja hääletus on lõppenud see on vastu võetud. üheksakümmend kolm osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. edasi muudatus sada kaks osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, seda tuleb kontrollida. muudatus sada kaks, esimene osa hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja vabandust, tagasi lükatud. sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja edasi sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid seda peame kontrollima. muudatus sada kolmteist, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada seitseteist langeb ära sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ka seda peame kontrollima. sada kaheksateist, elektrooniline kontroll. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. sada üheksateist osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, ka seda kontrollime. sada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seega sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu. seda peame kontrollima. sada kakskümmend kaheksa, teine osa, hääletus on alanud. We voted. We voted on 127 me hääletasime juba sada kahtekümmend seitset. praegu me hääletame sada kakskümmend kaheksa, teine osa The vote is closed. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. vabandust segaduse pärast, ma ei oleks pidanud keset hääletust mitte midagi ütlema, aga minu käest küsiti. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, me ei hääleta, edasi sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid seda kontrollime. sada kolmkümmend hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. sedagi kontrollime sada kolmkümmend üks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. And the vote is. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. sada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seega kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime. sada nelikümmend kolm, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seega sada nelikümmend neli. sada nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? sada nelikümmend viis poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? sada nelikümmend kuus poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? sada nelikümmend seitse poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletuid kontrollime. sada viiskümmend viis, hääletus on alanud. Five and the vote. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, seega muudatus sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd äh, muudatus sada kaheksakümmend sada seitsekümmend kuus, sellepärast et siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on vastu? ei? siis me võime hääletada sada seitsekümmend kuut. see aga langeb ära, sest kompromissettepanek kaheksateist võeti vastu, seega me ei hääleta sada seitsekümmend kuut, vaid sada kaheksakümmend. muudatus sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja nüüd kolm identset, esimene, teine ja kolmas, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, edasi neli ja kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, identsed ettepanekud seitse, üksteist ja neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ning nüüd korraga üheksa ja kümme identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viisteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuusteist, poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, seitseteist on tagasi võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend jah, üheksateist me kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu. seda kontrollime, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend viis, on tagasi võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa ja kolmkümmend kolm identsed ettepanekud, kes on poolt, vastu, et äh, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli ja kolmkümmend kaheksa on ja viiskümmend viis on identsed ettepanekud osade kaupa. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vabandust, ütleb esimees, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd muudatus kolmkümmend viis, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm osade kaupa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud neljakümmend kuut me juba hääletasime, seega siis nelikümmend seitse, nelikümmend seitse, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kaks poolt. olgu, kontrollime viitekümmet ühte, muudatus viiskümmend üks, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kuus, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vast-, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, hääletus on alanud. Is... hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. suur tänu raportöörile. härra esimees, jah, palun, proua Kornilesson, palun. võttes arvesse nüüd hääletuse tulemust, siis peaaegu kõik äh, rohelised on jäänud vähemusse ja see saadetakse ka sekretäriaati, see tulemus ja need on järgnevad. Romeva Ruitavares, Iñaki Irasabal-Baita and Sophie Inetveld of the uh, Liberals. ja liberaalidest uh, ka, siis eelpool äh, mainitu, nad on läinud äh, vähemusarvamuse äh, koostamise otsuse poole. proua Niimler, palun. aitäh, mul on samasugune küsimus tõstatada Lulingi klassi ka soovime koostada vähemusarvamuse, mille me koostame vastavalt äh, kodukorra artiklile viiskümmend kaks. jah, äh, tänan selle märkuse eest, see on kirja pandud. nüüd lähme edasi järgmise hääletuse juurde. aga ma annan äh, eesistumise üle proua Estrelale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 ja alustame nüüd hääletamist. naiste ja meeste võrdsus Euroopa Liidus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on järgmine raport. muudatus sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kas see oli tagasi lükatud? kontrollime seda, palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah, see oli tagasi lükatud. vabandust, vabandust sada kakskümmend kuus ja sada kakskümmend seitse ja sada kakskümmend kaheksa koos, sest need on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. kas see on vastu võetud? mulle tundub, et see on vastu võetud, kuid hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, ta vastu võetud. sada kolmkümmend neli langeb ära. sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss sada kolmkümmend üheksa, muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud. see vist ei olnud vastu võetud, aga kontrollime seda. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud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 erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksateist poolt, vastu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 vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et see on tagasi lükatud, kuid kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. see on, oli jah, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. see on vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada üheksakümmend üks kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd läheme edasi, muudatusettepanek kakssada kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada kaheksa poolt, vastu era-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kümme, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa langeb ära. sada üheksakümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa langeb ära. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, va-, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole kindel, kontrollime, hääletamine on alanud Mary, kakssada kolmkümmend seitse on see, mida me hääletame praegu. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatus kakssada kolmkümmend kaheksa langeb ära kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi, kakssada viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada 200 kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kakssada kuuskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend langeb ära, kakssada kuuskümmend üheksa langeb ära. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kolm poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli langeb ära. kakssada üheksakümmend viis langeb samuti ära, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud on see vist. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. see oli tagasi lükatud kolmsada kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, poolt. ei, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahekümne teist. hääletamine on alanud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 kolmekümne neljandat kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend seitse. üks hetk. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli, jah proua Parvanova. hääletust nimekirjas ei ole, et viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis langevad ära kompromissi, viienda kompromissi pärast ja seda me ei hääletanud. Ah, yes this don't go to amendment uh, 57, this one. And we didn't vote this. Yes, it's, uh, yes, you are right. Yeah. jah, teil on täiesti õigus. nii et me siis häälendame muudatust viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis. Need on identsed kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud kus me nüüd oleme? kuuskümmend neli. kuuekümne viiendat me juba hääletasime. kahjuks ei kuulnud, mida kõneleja ütles, sest mikrofon ei olnud sees. vous n'avez pas voté parce que vous n'avez pas voulu voter. Eh, te ei hääletanud, kuna te ei tahtnud hääletada, ütleb esinaine. Ah, okay. So. Okay, see, it's adopted. Vastu võetud. Uh, now amendment uh, 60 kuuskümmend neli, palun. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kolm. jah, palun. ei kuule kahjuks. kõnelejal pole mikrofon sees. We can uh,, it's, what was voted was Uh, kuuskümmend seitse oli tagasi lükatud. ja see oli tagasi lükatud. ma tahaksin, et me kontrolliksime seda. The vote is open. hääletamine on alanud. kuuskümmend seitse. hääletamine on lõppenud vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, kaheksakümmend kaheksa, mis sellega on? kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kas see on vastu võetud? kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli kahes osas. esimene osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada kümme, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning lõpphääletus, hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud õnnitleme raportööri. ja nüüd äh, siis äh, jätkame hääletust äh, härra Gustavsoni raport meie komisjoni nimel, see raport käsitleb naiste suguelundite muuta, muundamise lõpetamist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 vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu, muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, see on nimeline. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. Mr Gustav. õnnitlused teile, härra Gustavson <laughs>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 Okay, merci beaucoup. niisiis, me jätkame nüüd järgmise hääletusega, see on täna viimane hääletus Äh, piinamise lõputegemine kogu maailmas ja küsin, kas proua Janakutakis soovib raportöörina sõna võtta. nii. näib, et raportöör ei soovi sõna võtta. alustame siis hääletusega, muudatus üheksa, see on osade kaupa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame esimest osa kontrollima, hääletus on alanud, muudatus üheksa, esimene osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa poolt, vastu mulle tundub, et me peame ka teist osa kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime ka muudatust kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist langeb ära, nii et, et kompromiss üks järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kaks, siin on ka suuline muudatus, kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, ka suuline muudatus, kas keegi on selle vastu, ei ole, siis me hääletame. kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis koos suulise muudatusega, kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, loomulikult kontrollime, kui soovite, niisiis kolmkümmend üks, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 siis kuni muudatuseni üks kõik plokina. kas see on kõigile vastuvõetav, jah? kes on poolt, kes on ploki poolt, vastu? vastu võetud. ja nüüd viimane hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja vastu võetud, õnnitlused raportöörile. So, and then we have the last uh, just. ja, ja siis meil on veel üks äh, päevakorrapunkt, mis räägib meie delegatsiooni külaskäigust Horvaatias ja Ungaris. Äh, me seda ei aruta, see raport lihtsalt lisatakse protokollile. ja siis äh, veel üks punkt päevakorras kakskümmend muud küsimused, tahaksin teile lihtsalt teatada, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjonide ajakava on olemas ja järgmine koosolek toimub kaheteistkümnendal veebruaril kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja, ja kella kolmest poole seitsmeni ja sellega kuulutan tänase koosoleku lõpetatuks.